lugupeetud daamid ja härrad saadikud, aitäh äh, selle eest, et te nii õiglaselt minusse suhtusite ja selle konkreetse vormi eest, kuidas te küsimustega äh, näitasite ära, millised on teie ootused äh, mulle. mulle avaldas muljet, kui kõrge kvaliteediga olid olid äh, teie küsimused ja kui selgesõnalised seisukohad olid äh, ja mida ja millised olid teie ootused seoses olemasolevate või mm, ettevalmistamisel olevate õigusaktidega. me peame leidma võimalusi, kuidas äh, neid erinevaid mm, komisjone ja erinevaid seisukohti lõimida nii et mul on palve mõlemale esimehele, et kui tegemist on teemadega, mis ei puuduta mitte ainult ühte komisjoni, leiaks me võimaluse, et need kolleegid kahest või kolmest komisjonist äh, oleksid äh, võimelised osalema, kui tegemist on sellise varases staadiumis aset leiva konsulteerimisega ja viie aasta pärast me näeme, kas meil õnnestub teistele järele jõuda. see on võimalik ainult nii, et me muudame digitaalse poliitika Euroopa tasandi poliitikaks, et meil on olemas vastavad õigusaktid, aga et me tegeleme ka vahendamise, standardite kehtestamisega, aga ka mittereguleerimisega ja ma loodan, et te olete kriitilised ja õiglased partnerid selles töös. Teie küsimustest äh, juba ma sain aimu, millised on teie seisukohad ja arvamused ja ma üritan neid arvesse võtta oma tegevuses, nii palju kui võimalik. aitäh! ja aitäh ka selle palve eest härra Puusekiga koos me kindlasti üritame sellest kinni pidada. nüüd annaksin sõna oma kolleegile härra Puusekile, et tema saaks teha oma kokkuvõtnud märkused, enne kui me lõpetame kuulamise. kõigepealt sooviksin tänada kõiki Euroopa kodanike esindajaid, kes siin koos meiega on, äh, vabaühendused, meedia ja kõik teie, kes te vaatate, jälgite meie kuulamist Euroopa Parlamendi internetileheküljel meil on väga hea meel, et me oleme kõik koos ja suur aitäh ka kõikidele parlamendisaadikutele teiepoolsete küsimuste eest. enamik eh, küsimusi tulid kultuuri- ja IT-komisjonidest. Eh, nii et me ei ole hakanud komisjoni nime eh, välja ütlema aga, aga kolmkümmend protsenti ka IMCO, Jüri ja Libe komisjonidest, komisjonide vaheline koostöö oli samuti suurepärane, täname ka selle eest esiteks äh, peaksin ehk ütlema, et täname teid väga, e, hetkekomisjoni asepresident, tulevane volinik härra Oettinger, kõikide teie vastuste eest. teame, et te olete olnud väga edukas energiavolinik ja Euroopa energiateema Euroopa tasandile viimine oli oluline ülesanne, mis teile seati viis aastat tagasi, te olete olnud üsna edukas selles ja täpselt samasugust asja on meil vaja ka infoühiskonna võrgustike kommunikatsiooni ja Euroopa-üleste võrgustike teemades. ja võttes nüüd sõna ainult ITRE komisjoni nimel. nii et eh, soovime teile edu järgmisel viiel aastal. mul on hea uudis ITRE komisjoni liikmetele, järgmine kuulamine toimub homme hommikul kell üheksa. ma arvan, et see on teie jaoks äh, hea uudis ja kohtume siis uuesti väga vara hommikul härra Moedas, kes vastutab äh, teadustöö äh, uuringute innovatsiooni eest. ja veel kord suur aitäh ka minu kaasesimehele eh, suure tähtsa, eh, hea koostöö eest eh, ja tänu sellele oli meie keerukas kuulamine ka väga edukas. lihtsalt lõpetuseks ja vabandust, tahtsin soojalt tänada härra Pusekit nende lahkete sõnade eest. samuti suur aitäh! ka härra volinikukandidaadile härra Oettingile, Oettingerile, mul oli väga hea meel näha, et äh, oli palju erinevaid äh, hääli äh,, erinevaid komisjone, aga mulle tundub, et need küsimused olid äh, tasakaalustatud, kui me vaatame, kuidas luua digitaalmajandust ja digitaalühiskonda see oli ju eesmärgiks ja see tundub, et on ka juhtunud. me oleme rääkinud kultuurilisest pluralismist, Euroopa kultuurist väljakutsena, ka jätkusuutlikust arengust. ja ma arvan, et kõik me oleme väga tähelepanelikult kuulanud seda, mida räägiti. paar praktilist äh, uudist, paar teadaannet. esiteks menetlus on järgmine, to toimub äh, hindamine komisjonide vahel, koordinaatorite koosolek ITRE ja, ja kultuurikomisjonis on äh, homme kinnine koosolek äh, kella kuuest seitsmeni, ASP üks kolm kolm, üks G kolm ruumis, et soovin tänada ka tõlke, ütleb eh, juhataja, selle eest, et nad eh, nii hiljani on olnud valmis töötama ja ma tõesti loodan, et eh, kõikide jaoks oli see väga kasulik ja viljakas koosolek.